Il presidente. President. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento alustame ja jätkame siis teisel veebruaril kaks tuhat seitseteist katkenud äh, täiskoguga.